toimub täna paari tunni pärast. järgmine päevakorrapunkt on inimõiguste, demokraatia, õigusriigi põhimõtete rikkumiste juhtumine arutamine, kodukorra artikkel sada kolmkümmend viis. ja esimene teema on albiinode olukord Malawis ja teistes Aafrika riikides. meil on kaheksa autorit kes võtavad sõna resolutsiooni teemal ja kõigepealt Bodil Valero. palun, poolteist minutit. suur tänu. üks, üks miljon inimest on albiinodeks ja lõuna pool Saharast on see suur probleem neil ja on uuritud olukorda Aafrika riikides kokku kahekümne kuues riigis on olukorda analüüsitud ja kahekümne esimesel sajandil leitakse, et albiinode kehaosadel on mingisugune imetegev jõud ja sel põhjusel nende albiinode kehaosadega kaubeldakse. see on kohutav ja kes neid kuritegusid toime panevad, jäävad karistuseta tihtipeale paljud riigid on üritanud nüüd rohkem ära teha, et lõpetada need mõrvad ja kehaosadega kauplemine, ent tähtis on, et teadlikkus laiemalt paraneks. on vaja ka paremat informatsiooni albinismi kohta, miks mõned inimesed kannatavad alpinismi käes, on vaja ka kaitsta inimesi eh, nende kodudes, nende elukohas eh, ja lõpetada diskrimineerimine. Eh, tak, thank you. suur tänu. Te järgmine autor on Prouda Hilde Vautmans, kaks minutit. voorzitter, commissaris, kolleegas ma tänan, äh, lugupeetud kolleegid. Ajusa Isak on viimase ohvri nimi, kellest me teame. kaheteistaastane väike poiss rööviti, müüdi maha, mõrvati. ja põhjuseks oli tema nahavärv, tema juuste värv sest eh, ebausu küüsis olevad inimesed arvasid, et tema nahavärvil on maagiline toime. viimasel üheksal kuul Malawis on järjekordne laine eh, hirmutegudest albiinode vastu. Eh, neid inimesi on diskrimineeritud ja jälitatud pikka aega, aga see, millest me teame, on vaid jäämäe tipp. me oleme lugenud sellest, et kuussada mõrva on toime pandud, üks kahekümnest tuhandest inimesest Aafrikast mm, kannatab alpinismi käes ja meie ülesanne on kaitsta neid inimesi, nende inimõigusi. ei saa lasta mõrvadel jätkuda jah, ja ei saa mõelda nii, et see on kuskil kaugel Aafrikas. ei, nii meil on vaja hea seista selle eest, et aastal kaks tuhat seitseteist selliseid asju ei toimiks. me saame aidata haridust levitades, me saame ka öö, äh, öö, äh, reguleerida neid asutusi, kes kauplevad äh, kehaosadega, et nad saaksid karistatud. diskrimineerimine peab kõikjal maailmas lõppema seiskem siis hea selle eest, et ükskõik eh, mis värvi on kellegi nahk, et ta alati tunneb, et ta on kaitstud ja tema inimõiguseid järgitakse. nüüd Urban Crespo, palun eh,. ma tänan. mu daamid ja härrad eh, jah, rünnakud, mõrvad, eh, inimröövid Malawis, Burundis ja Tansaanias Äh, tekitavad hämmingut. jah, äh, sajad rünnakud, mõrvad möödunud aastal. Äh, palju inimesi on kadunud, teadmata kadunud. tähtis on, et õiguslikke meetmeid rakendatakse kõige selle lõpetamiseks ja meie, Euroopa Liit, oleme ju nende riikide rahastajad ja peame nõudma, et inimõigusi seal austataks ja kaitstaks neid inimesi, kelle elu on ohus. aga ei saa ainult nõuda inimõiguste järgimist abstraktselt, meil on vaja ka eh, seada kahtluse alla eh, selline mudel, mis tugineb ekspluateerimisele eh, ja keskkonna kahjustamisele, vägivallale ja ei saa lubada sellisel ebausul eh, võimutseda, me teame, et see tuleneb eh, vaesusest ja meeleheitest ja on vaja võidelda nende nähtuste vastu. ma tänan, kolleeg Crespo. ja nüüd saab sõna härra Tunne, kellel on üheks minutiks. ma tänan, volinik albiinod Aafrikas kannatavad ulatusliku eh, diskrimineerimise all. möödunud aastal sada viiskümmend albiinot mõrvati, neljasada rünnati, et saada neil kehaosasid edasimüümiseks. Malawis on olukord eriti hull, kohalik õigussüsteem ei suuda kaitsta seda kaitsetud inimrühma kurjategijate eest. me kutsume üles Malawi ametiasutusi tegema oma parim, et kaitsta albiinosid. on vaja riigilt tugevaid garantiisid, et nende võrdsus ja inimõigused oleksid järgitud. Tansaania ja Mosambiigis on juba häid näiteid tuua, on programme käivitatud, mis harivad ja tõstavad teadlikkust kodanike hulgas albinismist äh,? aitäh äh,! And... ma tänan ja nüüd saab sõna proua Soraya Post pooleteiseks minutiks. ma tänan, kallid kolleegid ma lähen üle rootsi keelele. kallid kolleegid, volinik Jurova. jah, see on väga pakiline teema ja ma toetan sellega tegelemist. ma toetan Malawis ja mujal Aafrika riikides kõiki, kes kannatavad albinismi käes. milline olukord praegu valitseb? albiinosid mõrvatakse, neid diskrimineeritakse päevast päeva ja mõrvatuidki ei jäeta rahule, nende kehaosadega kaubitsetakse. albiinode elu, ükskõik kus nad siis liiguvad, on ohus, lapsed ja naised on veelgi hullemas olukorras. laste kehaosi müüakse. kuidas selle õudse olukorraga toime tulla? me nõuame uusi õigusakte ja olemasolevate õigusakte paremat elluviimist ja on vaja, et politseil oleks piisavalt rahalisi vahendeid. institutsioonidki ei saa silma sulgeda, meil peab olema süsteem ka äh, sellega tegelemiseks edaspidi, me peame teadma, mis toimub ja tuleb tegutseda. ka meil on vaja oskusteadmisi ja on vaja tõstlikkust äh, äh, teadlikkust tõsta, inimestel ei tohi lasta surra lihtsalt nahavärvi pärast. Malawis ja mujal Aafrikas on meil vaja paremini kaitsta neid inimesi, kes elavad seal alpinismiga. Uh, deputy... ma tänan, Charles Tannock, palun president jah, albiinode saatus Malawis on kohutav. jah, mulle meenub, et Tansaaniast me arutasime seda teemat kümme aastat tagasi. süütute albiinode tapmine eh, ja traagilisel kombel laste mõrvamine kehaosade saamiseks on mujalgi praktika, mitte ainult Malawis ja teised eh, riigid Burundi, Mosambiik, Keenia, Nigeeria ja Sambia öö, eh, Äh, on nende hulgas. albinism on juba raske tervislik seisund, nahavähi oht on väga suur nende hulgas, aga nüüd veel mõrvad, selleks, et traditsioonilisi ravimeid äh, toota ja nõiakunstiga tegeleda jah, tuleb äh, kampaaniat teha teadlikkuse tõstmiseks. ma tervitasin reforme Malawis ja hiljutist tegevuskava aastani kaks tuhat kakskümmend üks koos ÜRO-ga ja Aafrika Liiduga mm, kinnitatud dokument, see on positiivne signaal, et peab lõppema igasugune, äh, igasugune diskrimineerimine ja õudusaktid äh, nende inimeste vastu suur tänu, härra Tänok. ja nüüd saab sõna härra Corrao, üks minut. Thank you, Mr President. ma tänan. Malawi ja teised Aafrika riigid on silmitsi kohutava inimõiguste rikkumisega ja põhjuseks on ebausk ja sihikul on inimesed, kellel on see haruldane geneetiline haigus jah, ignorantsus ja müütiline usk võlujõule, mis nende inimeste kehaosadel on, ainult tõukab tagant mõrvasid, vägistamisi, diskrimineerimist. albiinudel ei ole juurdepääsu normaalsetele eh, kommunaalteenustele. Eh, on vaja vastutusele võtta kõik, kes panevad kuritegusid albiinode osas toime meie resolutsioon kutsub üles eh, toetama jõupingutusi, välja arendama tegevuspoliitikaid, mis albiinode eh, õigusi kaitsevad ja ka ebausku hajutavad. Eh, eri, politseil peaks olema eriüksus, mille eesmärgiks on uurida just albiinode suhtes toime pandavaid kuritegusid, see võiks olla üks kasulik ettepanek. ma tänan härra Karao ja nüüd saab sõna Mario Borghezio, kaks minutit. ma tänan. jah, see on tabuteema olnud aastaid. vähesed on selle kohta ka siin parlamendil sõna võtnud peale minu ja minu fraktsiooni. meie oleme jah, juhtinud tähelepanu sellele kohutavale olukorrale juba aastaid tagasi, aga seda teemat peetakse tõesti tabuteemaks, delikaatseks teemaks ja keegi ei ole nagu suutnud midagi ära teha. ei Aafrika riigid, keda see puudutab. kakskümmend seitse Aafrika äh, rahvast puutub kokku albinismiga ja e, peale hukkamõistu ei ole midagi eriti toimunud, jah, mõningad meetmed on rakendanud, e, samas inimkauplejad jätkavad albiinode kehaosadega kauplemist edasi, see on häbilugu ja tabu ei ole kadunud. see on üks ahistamise ja jälitamise vorme me peaks olema julgust siin veel üks teema tõstatada. see on valgete vastu suunatud rassism, mis ka on Aafrikas. me räägime albinismist täna, valgete vastane rassism on ka äh, sama liiki nähtus me räägime kaitsetutest inimrühmadest, kes vajavad äh, kaitset ja konkreetsete meetmete kaudu. Euroopa hääl peab kõlama palju tugevamalt äh, nii hästi Euroop-, ÜRO-s kui ka Aafrika Liidus. jah, palju põhjusi, miks me peame oma häält tõstma. Äh, ja peame rääkima ka valitsustega, kes üritavad varjata sellist inimkaubandust ma tänan, härra Borgetsi, nüüd saab sõna härra Venta. poolt üks minut. ma tänan. jah, me käsitleme täna siin teemat, mis ikka ja jälle naaseb meie päevakorda, nimelt äh, albiinode olukord. jah, me ka möödunud aastal käsitlesime seda jah, pole õiguslikke kaitsevahendid, ohvrikaitset albiinodele, ei ole mingeid õiguslikke mehhanisme ega rehabiliteerimismehhanisme ohvritele. Tansaanias, Mosambiigis, Malawis albiinod on kuritegelike eh, pandede rünnaku objektiks ja nende liikumisvabadus eh, on sellega piiratud, nad ei tunne ennast eh, turvaliselt nüüd eh, tegevuskava, millele viitas härra Kelam, jah, selline tegevuskava võeti vastu, aga tähtis on sellega silmas pidada ka, et eh, riigid töötaksid välja konkreetsed strateegiad, mis hõlmavad haridust, teavitamist, et oleks tagatud ka rahastamine. ja kohalikud omavalitsused ja kodanikuühiskond etendavad siin tähtsat rolli. Eh, Cecil Kassetu-Kienge ma tänan proua Kienge. Per favore un minuto e mezzo. Grazie signor presidente. Quello degli... ma tänan. albiinode saatus ei ole jõudnud avalikkuse tähelepanu alla, tegemist on geneetilise eh, haigusega ja me peame mõtlema, et jah, mõnedes riikides tõesti, Tansaanias näiteks on toimunud edasiliikumine, ent olukord äh, on endiselt dramaatiline. Aafrika Liit on ette näinud tegevuskava, meetmestiku, aga on vaja, et Aafrika juhid kõik rohkem ära teeksid, sest nendel ju lasub kohustus oma kodanikke kaitsta, eriti kaitsetuid oma ühiskonnas kaitsta. tähtis on, et Malawigi e, tõhusalt kaitseks albiinosid, kaitseks nende õigust elada turvaliselt, ei ole vastuvõetav, et need inimesed on erakorralise vägivalla ohvrid ja ka tõrjutud ühiskonnas. on vaja lõpetada nende e, isikute häbimärgistamine ja selgitustöö peab algama koolidest. E, on kohutav, et aasta kaks tuhat seitseteist meil on ja selline asi toimub. Nendel praktikatel ei tohiks olla mingit kohta kaasaegses maailmas ja me ei tohi hüljata albiinosid, jätta neid oma saatuse hooleks pelgalt. ma tänan, proua Kienge pane předsedající já se tady připojuji k tomu co říkali moji předřečníci. ma tahaksin tänada äh, eelkõnelejaid. jah väga hea et meil on resolutsioon kus me mõistame hukka albiinude vastu suunatud tegevuse aafrikas. ja on täiesti õige et me põhjalikult kirjeldame kõike seda mida peavad kogema Äh, albiinod Aafrikas ja antud juhul siis Malawis jah, see on hästi hea kirjeldav resolutsioon ja oleks hea, kui nüüd komisjon Euroopa Liidu täitevorganina oma diplomaatias vaataks, kuidas avaldada survet äh, Aafrika riikidele, antud juhul siis Malawile, et äh, nad tõesti näeksid ette konkreetse kaitse albiinodele resolutsioonis on kirjeldatud neid hirmutegusid, mis on toime pandud albiinode suhtes ja on tõesti mõeldamatu, et kahekümne esimesel sajandil midagi sellist toimub. Eh, suur tänu ja tere hommikust kõigile, härra Hetman, eh, teie sõnavõtt üks minut, palun. suur tänu lugupeetud president, kallid kolleegid, Albiima olukord Aafrikas on iseäranis šokeeriv. keskaegsed tavad ja mitte kaasaeg, tundub meile. ja äh, paraku äh, ebausu tõttu arvatakse, et albiinode kehaosadel on eriline võime ja nende kehaosasid saab müüa äh, tuhandete dollarite eest, see on kohutav olukord, albiinod on ohus, nad peavad kaitsma oma, kartma oma elu pärast ning ka haigeid rünnatakse. ennekõike tuleb äh, selle vastu võidelda teavitustööga, tuleb veenda rahvast, et äh, albiinode äh, kehaosadel ei ole maagilist mõju, nii see ju ei ole, ja samuti tuleb olukorda parandada ka elutingimuste osas, tuleb anda neile juurdepääs haridusele, tervishoiuteenistusele, pakkuda neile psühholoogilist abi ning oluline on ka see, et albiinode äh, äh, äh, sulgemine ja eraldamine on, on ainult, oleks ainult illusioon turvalisusest. ja nüüd siis vaba mikrofoni voor. kallid kolleegid, lugupeetud volinik, aastaid tagasi või rohkemgi veel rääkisime inimõiguste rikkumistest äh, albiinode olukorrast Aafrikas, iseäranis Malawis. paraku aga rünnakut surmade äh, arv albiinode suhtes ähm, Lõuna-Aafrikas, äh, Malawis, äh, Tansaanias on ainult kasvanud, albiinod maksavad kohutavat hinda selle eest, nad satuvad inimkauplejate ohvriks, politsei neid sageli ei kaitse ja need kurjategijad loomulikult ammutavad kasu ebausust, et albiinode kehaosadel on võlujõud. selline vägivald ja diskrimineerimine tuleb hukka mõista. riigid, kus see probleem esineb, peavad midagi ette võtma. ennekõike tuleb tõsta teadlikkust. ebausu vastu tuleb võidelda ja sellise kohutava äh, äh, apartheidi jätkumist ei saa kuidagi lubada härra Kaputa, palun. poolteist, üks minut, palun. suur tänu. albiinosid eraldatakse ühiskonnast, neid piinatakse, neid äh, tapetakse äh, nende kehaosasid lõigatakse ja süüdlasi ei karistata. sellist staatust kannatavad väga paljud Sahara-aluse Aafrika albiinod, aga sama puudutab ka albiinosid Indias ja mujal. Malawis äh, hukatakse mitmeid albiinosid, neid, nende kehaosasid müüakse, et neid posijate rituaalides kasutada. ja kahe tuhande neljandal, neljateistkümnendal aastal äh, asjakohaste organisatsioonide hinnangul äh, see ründamiste äh, määr ainult kasvas. riigid, äh, kus sellised tavad esinevad, peavad äh, tagama selle, et neid inimesi kaitstakse, me peame pöörduma riikide valitsuste poole, nagu näiteks Malawi valitsuse poole ning nõudma, et valitsused kaitseksid asjaomaseid potentsiaalseid oht, ohvreid. suur tänu, härra Marias, palun üks minut mina toetan seda resolutsiooni ettepanekut, olen ka oma allkirja sellele alla pannud, albiinosid kiusatakse taga ja tegemist on kahekümne tuhande inimesega, keda mõrvatakse, keda rünnatakse, keda koheldakse ebainimlikult ja mitte ainult Malaiivis, vaid väga paljudes Aafrika riikides. naised, kellel sünnib albiina laps, jätavad selle lapse maha ja ebaussust tulenevalt arvatakse, et albiinode kehaosasid võib kasutada äh, võlujookide valmistamisel ja sellele tuleb lõpp teha. Äh, albiinokütid äh, tuleb kohtu ette tuua ja äh, igati tuleb äh, nõuda, et asjakohased riigid võtaksid meetmeid delfiinade kaitseks. härra Kelly, palun üks minut. ka mina tunnen tõsist muret albiinode olukorra pärast Malawis, Tansaanias ja teistes Aafrika riikides häbimärgistamine, rünnakud, mõrvad, kehaosade müümine äh, on igapäevaseks probleemiks albiinod on ühiskonnas tõrjutud, isoleeritud ja vägivalla ning põhiõiguste rikkumiste ohvrid. ma kutsun üles asjaomaste riikide valitsusi süüdlasi kohtu ette tooma ning lõpetama see karistamatuse vaim, mis paistab riikides valitsevat. haridus, tervishoid ja ühiskondlikud võimalused peaksid olema kättesaadavad albiinodele, ohvreid tuleb kaitsta ja toetada ja Euroopa Liit peab astuma selliste inimõiguste rikkumiste vastu. lõpuks tahaksin tänada oma kaastöötajaid, Euroopa Parlamendi liikmeid tehtud töö eest ning pingutuste eest sellise kohutava tava lõpetamise suunal. härra Tenano, palun suur tänu, lugupeetud juhataja, jah, tõesti, äh, albiinod elavad sageli kohutavates tingimustes ja, ja äh, hirmus, sest et ühiskond ei ole piisavalt äh, teavitatud. eriti problemaatiline on Malawi ja mõned teised Aafrika riigid. riigid peavad tegema teavitustööd, aga võtma ka meetmeid selleks, et kaitsta neid haavatavaid inimesi, kes on sattunud ebausu ohvriteks tuleb kanda hoolt selle eest, et ohvreid ja iseäranis naisi kaitstakse, eriti naised satuvad äh, ebausu äh, tõttu, sellepärast et arvatakse, et et seksuaalsuhe albiino naisega võib äh, ravida aidsi ja samuti tuleb kaitsta lapsi kes äh, jäävad koolisüsteemist kõrvale ning keda kiusatakse taga. Euroopa Liit peab pöörduma asjakohaste riikide poole ning nõudma, et äh, ühiskonda teavitatakse, see on hädavajalik, äh, kui me tahame leida jät-, lahenduse sellele probleemile ning kaitsta neid inimesi. kolleeg Boltšak, palun, üks minut suur tänu, lugupeetud juhataja. tegemist on tõesti äh, kohutava teemaga, põlastusväärse teemaga, äh, sellepärast et äh, me oleme lugenud sadadest sellistest juhtumitest, kus albiinad on sattunud ohvriks ja lugedes teksti öö, olin rabatud, et me räägime kahekümne esimesest sajandist, mitte keskajast ebausu vastu saab võidelda kõige ilmsemalt teavitustöö ja hariduse kaudu, see on pikaajaline protsess, loomulikult tuleb inimesi harida, aga ma arvan, et neid inimesi tuleks kaitsta kiiremini. tuleb ähm, rakendada rangeid karistusi, äh, karistusmeetmeid ähm, süüdlaste suhtes ning võtta tõsiseid kaitsemeetmeid nende ohvrite kaitseks. ainult sellisel moel me saame võidelda sellise ebausu vastu ja äh, keskaegsete tavade vastu. suur tänu! ja nüüd annaksin sõna komisjoni äh, asepresidendile proua Jurva. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, ma tahaksin tänada teid võimaluse eest sellel teemal sõna võtta, tegemist on tõsise inimõiguste rikkumisega. viimastel aastatel oleme registreerinud äh, inimõiguste rikkumiste tõusu äh, albiinode suhtes Malawis ja ka teistes äh, Sahara-aluse Aafrika riikides. Need äh, kriminaalkuriteod hõlmavad inimrööve, vägivaldseid rünnakuid, tapmisi ja kui me sellest teemast viimati rääkisime Euroopa Parlamendi kojas, siis juhtisid austatud Euroopa Parlamendi liikmed tähelepanu mitmetele olulistele sammudele, mida tuleks võtta Need sammud on asjakohased ka täna. ja sellepärast on Euroopa Liit teinud aktiivset koostööd asjaomaste riikidega, kutsunud neid üles pakkuma kaitset ning äh, politseiabi nendes kogukondades, kus albiinode äh, rünnakuid äh, esineb ja tuleb kutsuda üles kurjategija ja, ja me oleme kutsunud neid riike üles kurjategijaid kohtu ette tooma see eeldab tihedamat piiriülest koostööd, sellepärast et äh, probleemidel on sageli piirkondlik dimensioon. oleme omalt poolt samal ajal ka äh, võtnud arvesse äh, teie tõdemust, et et tuleb võidelda ka sotsiaalse häbimärgistamise, ühiskondliku häbimärgistuse vastu ning vajadust Äh, pakkuda neile sotsiaalset äh, ja ka tervislikku abi ja toetust. tegemist on teemaga, mis nõuab kõikide pik-, äh, sidusrühmade pikaajalist pühendunud koostööd, ka kodanikuühiskonnal on mängida oma roll, nemad peavad aita, aitama kogukondlike uskumuste ning ebausu vastu võidelda aga positiivsemas valguses võib öelda, et rahvusvaheline üldsus on samuti üha aktiivsemalt üles astumas selle ebaõigluse vastu. kolmeteistkümnes juuni kuulutati rahvusvaheliseks albinismi teavus, teadvustamise päevaks ning ametisse määrati esimene ÜRO sõltumatu ekspert kes tegeleb albiinode küsimusega, need on olulised sammud teadlikkuse tõstmiseks ja valitsused, keda see probleem puudutab, on üha rohkem teadlikud sellest, kui tõsine see probleem on ning näitavad seda ka praktikas, see on positiivne areng, me oleme valmis toetama oma partnereid ja Euroopa Liidu delegatsioonid teevad oma tööd, toetavad kohalikku äh, kodanikuühiskonna pingutusi, meie eesmärgiks on see, et albinismi all kannatavad inimesed saavad elada äh, vägivallast ning diskrimineerimisest vabana. suur tänu, lugupeetud volinik, suur tänu teile sellele äh, sõnavõtu eest. oleme saanud kaheksa äh, resolutsiooni ettepanekut selle arutelu lõpetuseks, arutelu on nüüd lõpp.